aitäh! aitäh, sellega on meie arutelud täna õhtuks lõppenud. me alustame jälle homme hommikul, kaheksandal oktoobril kell üheksa ja meeldivat õhtut kõigile!